väga keerulise olukorraga ja nende küsimustega tuleb tegeleda ikkagi enne, kui me hakkame siin midagi viisarežiimiga tegema. Euroopa Liidus on ju suured mm, mured praegu ebaseadusliku sisserände osas ja nõukogu ja komisjon soovivad viisad kaotada Kosovo puhul, minu arvates on tegemist ennatliku ideega. suur aitäh! Sì, ehm, nel dare la parola al collega Albertini volevo condividere il eh, suggerimento della collega De Castro. suur tänu, tahaksin nüüd anda sõna härra Albertinile, aga samal ajal ühinen proua De Kaiseri öelduga. tema ettepanek kindlasti on nüansirikkam. nii et eh, lugupeetud eh, härra esimees, härra Albertini oi, nimetage mind ikka kolleegiks, esimees oled ju sina. nii et suur aitäh, härra esimees, et mulle sõna andsite. tahaksin tänusõnadele vastata ja öelda, et mul on suur rõõm öelda järgmist. kuigi ei olnud lihtne kokkuleppele jõuda, siis ikkagi oma panustega Äh, andsite positiivset jõudu sellele tööle. siiski paar konkreetset märkust äh, kolleegide öeldu kohta. härra Tahv soovis lisada siia rohkem otsusekindlust, rohkem dünaamilisust meie arvates aga need sõnad, mis siin on sees, on vastuvõetavad. võttes arvesse, et praegu ju olukord järjest muutub, võib-olla ei ole veel tegemist revolutsiooniliste muudatustega, sellega võrreldes, mida te sooviksite, aga igal juhul nii, nagu see siin sõnastatud on, ühesõnaga, me ei tahtnud jääda liiga konservatiivseks, tahtsime tagada tasakaalu ja minu arvates on see saanud paljude kolleegide toetuse. siin on kõigile tuntud äh, Voltaire'i sõnad, ma ei hakka neid üle kordama, aga ühesõnaga, siin on tuldud välja ka alternatiivse raportiga ja loomulikult see kõik on väga mõistlik, teie seisukohad on mõistlikud, kuigi nad erinevad meie omadest. nüüd kolleeg Tännuki sõnavõtust, võib-olla siin tuleb paari aspekti selgitada. ta esitas äh, teatud vastuväiteid ja need tegelikult on suulistes muudatusettepanekutes juba sees, ma ei tea, kas teil oli aega nendega tutvuda, sest et need äh, saite te viimasel hetkel näiteks äh, selle osas, mida ütles proua de Kaiser, äh, Laurent Gbagbo arreteerimine, võib-olla me ei ole võtnud seda sõnastust siia sellisel kujul, nagu teie täpselt oleksite tahtnud, aga ikkagi on tegemist kompromissmuudatusettepanekutega. ja seega loomulikult äh, koosnevad need erinevate kolleegide soovidest kolleeg Lunatšek äh, rõhutas äh, tsiviillähenemist ja mitte sõjalist, loomulikult me mõistame tema soove, aga kritiseeriti ju NATO seisukohti, enamik liikmesriikidest, Euroopa Liidu liikmesriikidest on aga ka NATO liikmed ja proua Lunatšek, te ju teate, et ka Euroopa Liit osaleb rahuvalvemissioonides, kasutades nii-öelda vägivaldseid vahendeid. see on loomulikult kahetsusväärne. aga mõelge ise, mis oleks saanud siis, kui me oleksime äh, reageerinud nagu Gandhi sellele, mida Hitler tegi kuuskümmend aastat tagasi. ja lõpetuseks viimane argument proua de Kaiser ütles, et äh, talle ei äh, sobi need sõnad, mida kasutas proua Ashton, ega me ei pea äh, nii-öelda jutumärkides meie välisministri sõnu siia täpselt üle võtma. meie oleme parlament, meie esindame oma rahvast ja võib-olla kasutaksime teistsugust sõna äh, et võtame teatavaks või loodame ja mitte, et me tervitame seda. nii et ma olen nõus teiega, seda võib muuta, et jõuda kompromissini. ja nüüd äh, kompromiss, äh, muudatusettepanek number kolmteist, siin räägime Türgist siin jällegi mulle tundub, et meie valitud sõnastus olles ära kuulu-, kuulanud kolleeg Kasulidese ja Danšani, siis tegelikult toimusid väga äh, põhjalikud arutelud ka siin komisjonis ja ühesõnaga meie muudatusettepanek on hea tasakaal nende äh, jaoks, kes tahavad, et äh, tunnustatakse Küprose ühtsust ja ka samal ajal on tegemist ju väga delikaatse hetkega, sest me teeme Türgiga koostööd NATO raames. igal juhul on võimalik seda hääletada ka osade kaupa ja siis igaüks teeb oma valikud vastavalt tema soovidele. raportöörina minule tundub, et see lähenemine on õige selleks, et nõustuda või võtta sisse siia kõikide erinevate kolleegide soovid meie töörühm, töörühm koguneb pärast äh, koosolekut äh, siin ja siis võiksin täpsustada homset äh, hääletust. kindlasti võin ühe, võtta ühendust ka variraportööridega, et nad annaksid mulle märku, kas on midagi uut. E suur tänu! tahan tänada raportöör Albertini selle suurepärase töö eest. hääletus toimub homme, kolmeteistkümnendal aprillil kell kümme suur tänu teie tähelepanu eest! Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto. nii, jätkame oma tööga ja järgmine päevakorrapunkt, milleks on ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja kaitse- ja julgeolekupoliitika allkomisjon kahekümne kaheksandal veebruaril ja viieteistkümnendal märtsil ja kolmandas etapis ka neljandal aprillil vaatas läbi äri, vaatas läbi ära Gualtieri raporti, kas ta on ise siin kohal, ma nägin kolleeg Brocki, aga ka härra Gualtieri on vist kohal. kakssada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut on tehtud sellele raportile ja raportöör on mitmeid kordi variraportööridega kohtunud, koos maha istunud ja tema raport on väga tihedalt seotud minu raportiga. ehk et ühine välis- ja julgeolekupoliitika, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on omavahel tihedalt seotud ja neid tuleb tõesti ka paralleelselt käsitleda. ja kõik see on ka kõrge esindaja Ashtoni pädevusvaldkonnas ma ei hakka siin pikka sissejuhatust tegema, tahan lihtsalt tänada suurepärase koostöö eest äh, kolleeg Valtierit. ja kuulaksimegi nüüd ära tema kommentaarid raporti kohta. härra Valtieri, palun. suur tänu, härra esimees. ma ei hakka nüüd siin kõiki üksikasju eraldi välja tooma sest meil juba oli Kaitse- ja Julgeoleku allkomisjonis võimalus väga pikalt seda küsimust arutada. aga tahaksin rääkida natukene taustast ja selle töö võtmetähtsusega küsimustest, mis meil tegelikult äh, võimaldas need kompromissettepanekud välja töötada. tegemist on kompromissettepanekutega, millega on nõus ka suurem osa fraktsioonidest ja meil on ka mõned suulised muudatusettepanekud, millega meil oli võimalik ka nii nagu ka teie raporti puhul raportilt äh, kaasajastada vastavalt viimastele arengutele. selle raporti teemaks on ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja tegelikult me vaatame ka rahvusvahelise struktuuri muutumist viimasel ajal. ma üritasin sellest äh, raporti pealkirjast nii-öelda kinni pidada, sellepärast et ma tahtsin, et meil oleks ühise välis- ja julgeolekupoliitika, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raportite vahel side, aga et nad oleksid siiski omavahel et nad oleksid üksteisest eraldatud. tahaksin välisasjade komisjoni liikmetele öelda, et ei leia siit mitte minu välispoliitilisi kaalutlusi, mis äh, nüüd peaksid mingis vormis Euroopa Liidu rolli rahvusvahelise tegutsejana ähm, näidata, ei, sest see on ühise väl-, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ülesandeks. minu raporti põhialustalaks on äh, just äh, see mõte, et ma näitaksin, kuidas ühine välis- ja julgeolekupoliitika, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika omavahel on seot-, omavahel seotud. ehk et me tõesti üritasime laiapõhjaliselt läheneda. ja kui me lähtume sellisest taustast, siis on väga tähtis ülis, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimused oleksid ühise välis- ja julgeolekupoliitika raportis. mina jällegi keskendusin sellele, kuidas ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika sobitub sellesse julgeolekupoliitilisse raamistikku, mis on osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. jah, otse loomulikult peame me arvestama ka rahvusvaheliste struktuuridega, ähm, Euroopa peaks olema usaldusväärne tegutseja rahvusvahelisel areen- ja peale selle erinevad äh, nähtused on omavahel seotud ja just selleks ongi meil vaja seda mitmepoolset lähenemist, kus me ei keskenduks mitte ainult teatud kindla territooriumi sõjalisele kaitsele. julgeolekupoliitika, kui ta peab olema tõhus, peab olema seotud üleilmse lähenemisega. meil ei ole võimalik neid küsimusi eraldi vaadata. julgeolek ja vä-, ja välispoliitika sisene jul-, sisemine julgeolekupoliitika, väline julgeolekupoliitika, julgeolekupoliitika individuaalsel tasandil ja ka partnerid kaasatuna. kõik need küsimused on minu raportisse kaasatud ja neid ei ole võimalik eraldi vaadata. Vare-, varem minevikus võib-olla seda tehti ja öeldi, et jah, kuna äh, ühine välis- ja julgeolekupoliitika on nõrk, siis ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika üritas välja töötada oma rolli, kuid ta ei olnud väga edukas, sellepärast et meil ei olnud eh, ühtset välispoliitilist meetodit, millest lähtuda. nii et eh, ma tahaksin väga selgelt välja tuua, et see, millega see, mida see raport käsitleb. ja et ei ole teatud valdkondi, mis huvituksid ainult mõnda üksikut riiki. on täiesti selge, et ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on seotud ühise välise julgeolekupoliitikaga tulen nüüd selle raporti teise poole juurde, ehk et me peame tõesti kõigepealt äh, lähtuma kõikehõlmavast põhimõttest äh, ja ka sellest, et äh, maailm on multipolaarne see ei ole siin mitte ainult äh, mitmepoolsete väljakutsete tulemus, see minu raport, ei, ei, Lissaboni leping võimaldab meil seda laiapõhjalist lähenemist ka tõesti ellu rakendada. ja ma üritan siin näidata, kas ja kuidas Lissaboni leping, kui teda õigesti tõlgendatakse, saab anda oma panuse julgeoleku poliitikasse kui kõikehõlmavasse lähenemisse. ma ei taha siin hakata üksikasjadest rääkima. ütlen lihtsalt, et Lissaboni leping on väga järjekindel oma sõnastuses, eriti mis puudutab just seda järjekindla lähenemise rakendamist me peame arvestama ka institutsioonide struktuuriga ja õiguslike meetmetega. meil on täiesti selged kindlad meetmed, mis meil võimaldavad ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat omavahel siduda ja teist esimesse lõimida. sest meil on selleks äh, ju ka Euroopa välisteenistus, mis siis seda kõike peaks ka praktilises elus äh, ellu viima, rakendama ja otse loomulikult Euroopa välisteenistus peab tõesti ka olema siis valmis äh, poliitilise maailma, maailma väljakutsetega hakkama saama aga nüüd vaadates nüüd sellele ja mõeldes sellele, mis nüüd on viimasel ajal maailmas toimunud, me näeme, et Euroopa on killustunud, Euroopa ei ole rääkinud ühisel keelel. ja seepärast tuleb ühte asja selgeks teha. me ei saa vaadata ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat kui alternatiivi ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale ei saa olla nii, et üks liikmesriikidest hakkab Euroopa Liidust äh, eraldatult oma välispoliitikat või julgeolekupoliitikat välja töötama või seda veel reformima. julgeolekupoliitika, kaitse- ja julgeolekupoliitika on poliitika, mille eest vastutavad liikmesriigid, mitte üks jah, äh, eks äh, kõigil on omad huvid, aga kui me hakkame lähtuma ainult ühe riigi huvidest, siis me tegelikult pillume endale kaikaid kodaratesse. me peame vaatama, mida leping võimaldab. isegi kui üksikud riigid saavad ülesande äh, midagi ellu viia, sellepärast et Euroopa Liit tervikuna ei ole võimeline seda veel tegema näiteks mõne nõukogu otsuse põhjal teatud piiritletud valdkonnas koos äh, välispoliitika kõrge esindajaga, jah, siis on see võimalik. leping võimaldab mõnel üksikul liikmesriigil teatud ülesandeid, välispoliitilisi ülesandeid täita. ja me peaksime otse loomulikult pöörama tähelepanu sellele, et sellised võimalused jäävad ka tulevikus äh, lepingusse kirja, kuid see ei tähenda seda, et me peaksime siin hakkama ühisrinnet äh, lõhkuma. jah, otse loomulikult on alati mõistlik püüelda kompromisside poole. ma mõtlen siin näiteks äh, sellele, millise ülesande võiks siin Euroopa välisteenistus enda kanda võtta. tegemist on teenistusega, mis peab äh, Euroopa Liidu välispoliitikat esindama ja sinna alla kuulub ka julgeolekupoliitika, ehk siis poliitika planeerimine, väljaarendamine, eh, sõjalised operatsioonid ja raportis on tehtud ka ettepanek, et meil oleks ka kriisi ohjamisnõukogu välisteenistuses. see on kõik see, mis tuli meie aruteludes välja tegemist on ettepanekuga, mis on ka kompromissettepanekus kirjas. sest oli ju neid, kes kartsid, et võib-olla me loome siin mingi uue hierarhia, mis võiks praeguseid suhteid rikkuda. eriti, mis puudutab sõjaliste üksuste ja ja kõrge esindaja omavahelist koostööd ehk et luuakse mingid tõkked, mis võivad tuleneda geograafilistest üksustest, mingitest komisjoni osakondadest. meil tuleb äh, ette näha ka võimalus, kus äh, komisjoni mõned peadirektoraadi allüksused tulevad kokku ja töötavad välja plaani hädaolukorraks, selleks et kõike, mida, mis, kõik ressursid, mis meil kasutada on, ka siis kasutatud saaksid. Need on need kompromissid ja ma väga tänan kõiki fraktsioone nende panuse ees minu raportisse. tahan siiski veel mõned otsustavad äh, punktid välja tuua. tahaksin teile teada anda, et ma tahaksin teha ühe suulise muudatusettepaneku, see puudutab kiirreageerimisüksusi. ma tean, et rahva, saan aru, et Rahvaparteil oli siin hirm, et mingid lahinguüksused äh, on ette nähtud ka sellisteks operatsioonideks, kus äh, võib-olla lahingutegevust kui sellist ei toimu, ma saan aru, et võib-olla see on tõesti liiga üksikasjalik ettepanek, aga tahaksin selle muudatusettepaneku vaimu siiski säilitada te, teha su-, ettepaneku, kus näiteks äh, me ei kirjutaks mitte, et peaks olema, vaid et võiks mõelda teatud äh, asjade kasutamise peale ehk siis, et ingliskeelse sõna should be asemel kasutaksime me sõna could be. ja ma arv-, could be considered ja et me siis võib-olla saaksime natukene pehmendada seda muudatusettepanekut selle kaudu. ja mul oleks väga hea meel, kui parlament ka siin saaks jälle oma panuse anda. Eh, ja siis on veel üks muudatusettepanek, mis puudutab kiirreageerimisüksuste kulude ähm, arvestamist Ateena lahinguüksuse eelarve raames. siis, mis puudutab meie lahinguvõimsust, seda on puudutatud ja ka räägitakse meetmetest, mis puudutavad ühist õigusloomet, ka siin on väga palju erinevaid lähenemisi on täiesti kindel, et et välis- ja julgeolekupoliitikas, välispoliitika raames tuleks meil ka ühine relvatulg välja töötada, sest muidu me ei saa rääkida ka äh, relvapoliitikast, meil on vaja tõesti võitlusvõimelisi relvajõudusid, mis igas olukorras äh, oleksid võimelised hakkama saama ja mille puhul ka arengu ja uurimistöö mängis väga tähtsat rolli, siis sisemine ja välimine julgeolek, jällegi väga tähtis teema. ka siin on tehtud ettepanekuid, mis lähevad samas suunas nagu minu enda kurss. ma leian, et ähm, kopskuusi üha suurenev töömaht nimelt äh, terrorismivastane agentuur on teinud ettepaneku, et äh, kõik, mis, kõik need agentuurid, mis tegelevad terrorismivastase võitlusega nagu Frontex, võiksid olla ühe terrorismivastase agentuuri juhtimise all. meie kõhkleme siin natukene võib-olla võiks siin natukene pärast hääletust ka seda küsimust arutada, sest äh, peaks mõtlema, et mida täpselt saab sellest ettepanekust siis ka raportisse üle võtta. siis läbirääkimised äh, äh, parlamentaarsete assambleede kohta välis- ja julgeolekupoliitikas. siin on suuline muudatusettepanek, mis räägib läbirääkimiste negatiivsetest tulemustest. läbirääkimised toimusid siis rahvusparlamentidega, siis äh, partnerlus. selle puhul tegelikult meil poliitilisel tasandil probleeme pole ja tahaksin viidata nendele varasematele raportitele ja minu raportile tehtud kompromissettepanekutele suur tänu! suur aitäh teie väga täieliku ülevaate eest, nüüd äh, härra Liisek, variraportöör, palun! Äh, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad! ma saan aru, et raportööril on õigus rääkida nii pikalt, kui tahab, samal ajal kui arvamuse autor peab pidama kinni ajalistest piirangutest, üritan siis seda põhimõtet ka järgida. me kõik teame, et me võiksime tunde rääkida ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, kõigil on meile tuttavad Euroopa Liidu äh, väljakutsed, me teame, kus on meil puudujääk, teame, millised probleemid meid tulevikus ees ootavad, teame, millised on täiesti lahendamata raskused teatud liikmesriikide seisukohtadest tulenevalt. ja me teame, et Euroopa Liidu institutsioonid on selles valdkonnas alles lapsekingades, paljud tööd on vaja ära teha selleks, et koostöö oleks parem, kuid ähm, ma usun, et aja jooksul institutsioonid ning kõrge esindaja, Euroopa Kaitseagentuur ja kõik teised institutsioonid äh, siiski sellest võitjana väljuvad ja kindlasti ka Euroopa, Euroopa Parlamendil on oma roll selles kõiges mängida. Euroopa Parlamendil ei ole siin täieõiguslikku otsustusõigust, aga parlamendi äh, arvamus on siiski väga oluline. seda on meile öelnud ka kõrge esindaja ja ka need, kes on tegevad härra Gualteri raportiga hõlmatavates valdkondades. raport on loomulikult hea, see on lausa nii hea, et tulime välja kahesaja kaheksakümne nelja muudatusettepanekuga aga ma usun, et härra Gualteri nõustub meiega, kui ma ütlen, et minu fraktsiooni muudatusettepanekud raportit eriti ei kahjusta, pigem täiendavad ja rikastavad seda. ja seega ma olen tänulik härra Gualterile tema avatud suhtumise eest selle eest, et ta oli valmis meie ning teiste poliitiliste fraktsioonide muudatusettepanekuid arvesse võtma ja ma olen kindel, et äh, nii raportöör ise kui ka teised arvamuste autorid on nõus sellega, et meie töö oli väga hea, me toetame kõiki kompromissmuudatusettepanekuid ja raportööri suulisi muudatusettepanekuid. suur aitäh, härra Liisek! nüüd härra Tahv, palun. härra esimees. tegemist on sisuliselt väga hea raportiga ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta ja kindlasti põhineb see härra Gualteri kogemustel tegemist on ju ühe meie kõige kogenuma läbirääkijaga äh, välisteenistuse äh, loomise osas. tegemist on väga olulise instrumendiga selleks, et Euroopa Liidu äh, kaitsepoliitiline mõõde edasi areneks. Äh, raport on väga hea, kindlasti ei ole me seal endaga liiga rahu, liiga rahulolevad, see on ka kriitilisem võrreldes varasemate avaldustega selles teemas, osalt sellepärast, et nüüd meil on juba Lissaboni leping, nüüd kas äh, kahetseme või äh, kahetseme väga selle, mis juhtus resolutsiooniga tuhande üheksasada seitsekümmend kolm, arutelu selles osas võime pidada veel pikalt. ma mõistan härra Kasuliidese äh, seisukohti selles osas, et Saksamaal on siin oma, tegemist on Saksamaa jaoks väga delikaatse küsimusega, kas osaleda sõjalistes operatsioonides või mitte, aga me ju tahame, et Saksamaa oleks enesekindlam partner ja et ta osaleks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel ja tõesti on väga kahetsusväärne see, et mõningates liikmesriikides, sealhulgas Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis, on keeldutud aluslepingu sätete äh, kasutamises, mis äh, võimaldab panna paika erimissioone, Euroopa Liidu missioone ja sama on võimalik teha ka väljaspool Euroopa Liidu raamistikku ja meie äh, parlamendiliikmetena vastutame selle eest, et äh, vaadata, kuidas äh, liikmesriigid ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas oma võimu teostavad, nii et on täiesti mõistetav see, et me üritame julgustada julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, teemalist koostööd äh, aluslepingu raames, kasutades äh, täielikult ära aluslepingu erinevaid sätteid, mis töötati ju väga ettevaatlikult välja selleks, et need võimaldaksid hakkama saada just nimelt selliste stsenaariumitega, nagu me praegu näeme Liibüas. ja seega on väga oluline, et kompromissettepanek number kuus, kus me räägime Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi kaitsekokkuleppest, see sõnastus äh, tuleb läbi mõelda. me ei saa ju mitte väljendada oma kahetsust selles osas, et äh, seda ei tehtud aluslepingu raames, aga samas tekib äh, küsimus, kas äkki ei kahjusta meie tulevasi samme kaitsepoliitilise koostöö valdkonnas. tahaksin üle korrata seda, mida juba ütlesin härra Albertini raporti kohta. tegemist on jällegi raportiga, mida tuleks levitada laialdaselt rahvusparlamentides on näha, et kuna me hiljuti oleme läbi kukkunud rahvusparlamentidega kokkuleppimise osas, selles osas, et kes peaks kokkuvõttes järelevalvet teostama ühisjulgeoleku ja kaitsepoliitika osas, siis rahvusparlamentidel on endiselt tunne, et kõik, mis on julgeoleku või kaitse küsimustega seotud, on täiesti valitsustevaheline teema ja seega tegelevad sellega ainult rahvusparlamendid. Euroopa Parlament peaks nendest teemadest kõrvale jääma ja peaks piirduma vaid ähm, mitte täiesti kaitseteemade kritiseerimisega. mõningad rahvusparlamendid on tulnud välja ettepanekuga, mille kohaselt vähendatakse Euroopa Parlamendi rolli eh, lausa absurdse miinimumini ja see mitte ainult ei solva parlamenti, võttes arve, arvesse meie õigusi, vaid lisaks sellele läheb see vastuollu Lissaboni äh, lepingu äh, loogikaga ja kindlasti äh, takistab parlamendil korralikult äh, tegelemast ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga ja seega kompromissettepanek C on väga õige me peaksime viisakalt väljendama oma kahetsust selles osas, et on äh, lakanud läbirääkimised rahvusparlamentidega. me peame äh, tegema tööd oma äh, erakondades selleks, et rohkem rahvusparlamendis hinnatakse Euroopa Parlamendi rolli. näiteks selles osas, mis puudutab julgeoleku- ja kaitsepoliitika ühiste aspektide analüüsimisega. nii et minu fraktsiooni arvates on Gualteri raport väga hea samm edasi vastastikuse mõistmise teel rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel. Eh, suur tänu, härra Tahv ja nüüd saab sõna härra Tšanov. suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt, eh, sellepärast et Jeffrey Van Orden on tegelikult variraportöör, aga ei saa täna osaleda eh, istungil ja on esitanud üsna mitu äh, võtmetähtsusega muudatusettepanekud sellesse raportisse. dokument ise kaheksateistkümne peatükiga on äh, kindlasti väga väärikas dokument, esitatud on kakssada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut, nagu te teate, meie ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat äh, eriti ei toeta Äh, vähem veel kui välispoli-, üldset välispoliitikat, sellepärast et me peame ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika aspekte siiski valitsustevahelise läbirääkimiste teemaks ja NATO teemaks ja oleme suhteliselt skeptilised äh, ÜJKP osas, aga loomulikult äh, samas missioonid, näiteks nagu Atalanta või võimalikud Põhja-Aafrika missioonid meilt mõistlikku tuge saavad. viimased nädalad ja eriti Liibüa juhtum on näidanud seda, et üldiselt siiski neid missioone veab äh, NATO ja, ja korraldatakse asjad äh, bi- või trilateraalselt. Äh, Anglo-Franco ühisettevõtmine Benghazi mm, päästmiseks on konkreetne näide sellest, kuidas valitsustevaheline see on ja üldiselt tuleb tunnust, tunnistada, et praegused päevad küll on olnud ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks mustad päevad, sellepärast et nad on jäänud täiesti kõrvale igasugustest rahvusvahelistest kokkulepetest äh, Põhja-Aafrika sündmuste osas. lootust on äh, humanitaarabi valdkonnas meie jaoks Liibüas, kuid eks see selgub. Jeffrey Van Orden homme võib-olla tahab omalt poolt veel midagi lisada enne Äh, äh, hääletust, aga on terve rida muudatusettepanekuid, kus me tahame asju välja jätta, me tahame NATO ülemuslikkust tunnistada siin ja vastu astuda sellele naiivsele mõttele, et äh, ÜJKP kuidagi meie probleemid lahendaks, seal, see on absurdne, sellepärast et nad praegu ei ole suutnud enda kanda, see poliitika ei ole suutnud oma kanda kinnitada liikmesriikides praegu. suur tänu, härra Tänak! järgmisena saab sõna proua Lösing Äh, suur tänu, härra esimees, härra Gualtieri, juba Strasbourgis te mainisite, et kompromissettepanekud, äh, kuid ei ole võimalik välja töötada QNGL ettepanekute osas, sellepärast et meie nägemus ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ja ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast on lihtsalt täiesti teistsugune no mis ma siis siin ikka öelda saan, jah, olen teiega nõus. sellegipoolest on väga kahju, et just äh, suuline muudatusettepanek kuuskümmend uues sõnastuses räägib siin äh, sekkuvast Euroopa Liidu välispoliitikast ja et seda on isegi tugevdatud uues sõnastuses. Te nõuate, et Euroopa peaks olema vahendaja ja tagama rahu ja stabiilsust, mis on muidugi väga tore, kuid vahendaja, kes äh, tagaplaanil nii-öelda nööre tõmbab, ei ole meie arvates väga usaldusväärne ja toob endaga koos kaasa rohkem kahju ja, ja usaldamatust kui erinevad äh, tsiviilsed lahendused. ja veel mõned punktid, isegi kui teie muudatusettepanekud lõike kolmteist kohta, mis puudutavad ÜVJP ja ÜJKP kontrolli ja te nõuate seal suuremat kontrolli, leian mina, et meil on võimalik siiski parlamentaarset kontrolli ja kontrollivõimalusi parandada, seda siin aga ei ole. on väga kahju, et äh, neid mitmeid erinevaid liikmesriikides arutatavaid lahendusi teie ei ole kaasanud ja siis veel mõned muudatusettepanekud ja kriitika nende kohta, nimelt nende poliitikavaldkondade kaasamine, nagu näiteks arengupoliitika äh, ja kaubanduspoliitika ja siis äh, tsiviilse äh, ja sõjalise poole koostöö, mida kahjuks ka suurem osa kolleege tervitab siin. ning äh, see mitmekordne nõudmine sõjalisse ja strateegilise sõltumatuse kohta Euroopa Liidus. mina ei usu, et sellega on võimalik maailmas rahu ja stabiilsust tagada. minu fraktsioon ja ka mina oleme ikka veel veendunud, et teie poolt kirjeldatud lähenemine ja kõik need muudatusettepanekud, mis teie lähendamist isegi veel tugevdavad, tegelikult ei aita meil lahendada kõiki neid väljakutseid maailmas ja ka tagada rahu ja stabiilsust. täpselt samamoodi, nagu härra Maier enne juba ütles selle eelmise raporti kohta, meie lükkame teie raporti kohta tagasi ja, ja koostame oma alternatiivse raporti. suur tänu! suur tänu, proua Lösing! ja läheme edasi ja järgmisena saab sõna äh, härra Gualtieri raportöörina lõppkommentaarideks. suur tänu, härra esimees, ega mul ei olegi eriti midagi lisada, kuid ma tahaksin tänada kõiki fraktsioone sõna võtmast ja, ja nendepoolse panuse eest, nad on kõik suhtunud vägagi konstruktiivselt selle raporti koostamisse. see, et muudatusettepanekuid äh, on esitatud nii palju, on minu meelest küll positiivne näide selle kohta, kui huvitatud on nii fraktsioonid kui komisjoni liikmed üldiselt selle raporti suhtes Teie panused on kõik äh, väga teretulnud äh, ning äh, parandavad minu raporti kvaliteeti ja tõstavad seda kindlasti. on üsna mitu muudatuse, mõtmeid muudatusettepanekuid, mis kokkuvõttes aga liiguvad hoopis teises suunas kui raport ja ka teineteisest on nad väga erinevad, näiteks konservatiivide ja kuue muudatusettepanekuid võrreldes näeme me, et need on kardinaalselt erinevad nii et kompromissettepanekutesse ma neid kaasata ei saa, sellepärast et teised ei soovi minna nii kaugele ja ja raportisse nad sisse nad ei saa, aga siiski on tegemist alternatiivse lähenemisega ja meie parlamendi väärtus seisnebki selles, et äh, me räägime erinevatest võimalikutest variantidest, äh, seisukohad minna lahku, aga et me võime siis äh, nendest välja koorida kõige parema viisi, kuidas edasi minna ja alati on sellised arutelud, mis on demokraatlikku laadi, ju valgustavad. meie parlament ometigi ju esindab kogu meie mandrit. suur tänu, hindan teie väärtusi väga kõrgelt, kust iganes te ka pärit, kust, kus asute poliitilisel skaalal. loomulikult teemad on delikaatsed, aga võtan kõikide arvamused arvesse ja kui te tõesti olete oma olemuselt patsifist, siis ka toetan seda oma äh, ja mõistan ka kõikide nende seisukohti, kes arvavad, et relvajõu kasutamine rahvusvahelise õiguse kaudu ei ole üldse lubatud ja nii edasi, aga ma ei pea siin kindlasti langetama otsust äh, selles osas, millised nendest erinevatest vaatevinklitest on õiged, üritame lihtsalt jõuda kompromissini. ja ütleksin rohelistele, et mõned nendepoolsed panused on olnud väga teretulnud, nii mitmeski küsimuses me oleme jõudnud kokkuleppele ja kui äh, arvamused on nüüd lahku, siis seda ainult mõne muudatusettepaneku puhul ning tegelikult asja sisulist äh, või struktuurset poolt ei puuduta olen valmis kõik äh, küsimused teiega ka äh, individuaalselt läbi rääkima, aga need muudatusettepanekud kõik on väärtuslikud, toob välja selle, millised on erinevad seisukohad meie parlamendis ja aitab siis välja kujundada parlamendi seisukoha julgeoleku- ja kaitsepoliitika, aga ka välispoliitika kohta ja see on kindlasti tulevikuks väga väärtuslik, suur tänu ja kohtume juba homme siis hääletusel ja loodetavasti on tulemuseks sidus raport, mis viib edasi, mis peegeldab neid rap-, äh, arutelusid, mida me oleme pidanud. härra esimees tänab kõiki arutelu eest ja tuletab meelde, et hääletus selle raporti osas toimub homme kell kümme pärast esimehe enda raporti läbihääletamist. nüüd aga seitsmeminutiline paus kuivõrd peame istungisaalis äh, natukene asju ümber kirjut-, korraldama, selleks et võtta vastu meie, meie külalised, nii et kohtume seitsme minuti pärast. Bene, kolleegi, per favore, se prendete... kallid kolleegid, võtke palun uuesti istet ja jätkame. järgmine päevakorrapunkt, proua Niibler, kes on delegatsiooni juht, ütles, et ta kahjuks hilineb natukene, kuivõrd ta on pidama jäänud ühele teisele kohtumisele, aga, aga alustagem ilma temata ja ta liitub meiega siis nii kiiresti kui võimalik. ja anname talle mõistagi võimaluse sõna võtta, kui ta kohale jõuab. tahaksin ühtlasi soojalt tervitada Kuveidi parlamendi spiikrit ja mul on väga hea meel, et ta on meiega liitunud. nagu te teate, eh, tahtsime me täna rääkida Araabia poolsaarel toimuvatest demokraatlikest liikumistest ja piirkonnale avaldatava mõju üle ja tere tulemast ka proua Niibler, Niiblerile, õigel ajal jõudsite kohale. aga nagu te kõik teate ja nagu ma siis ütlesin, on terve rida uusi demokraatlike liikumiste algeid äh, Araabia poolsaarel, Bahreinis ja Jeemenis oleme me näinud uute liikumiste tärkamist, kuid nendele on vastatud ka vägivaldselt, äh, mille üle Euroopa Liidu institutsioonid tõsist muret tunnevad. meie loomulikult kaldume alati äh, Eh, intuitsiooni naja, intuitsioonile najadades neid inimesi toetada, nende inimeste demokraatlikke jõupingutusi toetada. aga meie juhtimis, meie arutelu täna on tulnud rikastama ka äh, Araabia poolsaare riikidega suhte, suhtlemiseks loodud delegatsiooni liikmed, sealhulgas proua Niibler erinevad Euroopa Liidu institutsioonid on koostanud aruandeid erinevatel teemadel, eh, mis puudutavad konkreetselt siis suhteid nende, selle piirkonna riikidega ning kahekümne neljandal mail eh, võetakse vastu ka Euroopa Parlamendi eh, raport selles küsimuses, eelmisel nädalal, nagu mäletate, Strasbourgis võtsime vastu resolutsioonid Bahreini ja Jeemeni osas, oma kojas. nii palju siis taustaks, aga kordaksin siin siis nüüd äh, küll äh, tänusõnu külla tulemast äh, meie külalistele ja sõna annaksin härra Kergessile, kes on teada-tuntud ekspert selles küsimuses, ta on ka õppejõuks London School of Economicsis selles küsimuses, nii et on Lähis-Ida uur-, ja on Lähis-Ida uuringute ekspert suur tänu, et äh, meiega liitusite, aega on meil piiratult, nagu te teate, aga ma olen veendunud, et teie professionaalsed võimed äh, aitavad teil äh, võimalikult lühikese ajaga anda võimalikult palju informatsiooni. annaksin teile viisteist minutit äh, ja pärast seda oleks kolleegidel võimalus teilt küsimusi esitada ja ma tahaksin, et jääks aega ka teil nendele vastata kakskümmend minutit, hea küll, on nüüd see kõige viimane piir, aga, aga loodetavasti mõistate meie ajalisi piiranguid. President, I am really delighted to be here härra esimees, äh, mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel, suur tänu selle lahke sissejuhatuse eest. nagu öeldud, siis mul on viisteist kuni kakskümmend minutit äh, oma sõnavõtuks äh, ja tahaksin siis mõned mõtted esile tuua ja loodetavasti jätkub sellele küsimuste-vastuste voorus väga viljakas arutelu. ma tahaksin aru, alustada sellest, et ütleksin äh, nii palju, et äh, selles piirkonnas, millest me täna kõneleme, on väga palju ebakindlust ja asjad arenevad väga kiiresti. kõik sõltub sellest, kuidas äh, need arengud välja näevad. oleme täna Lähis-Idas ja suuremas Lähis-Ida piirkonnas tunnistajateks ja mitte ainult Pärsia lahe piirkonnas, vaid ka mujal tunnistajaks nii-öelda tärkavale resolutsioonile. ja see on selle revolutsiooni e, e, algfaas, mida me läbi elame, mitte sugugi lõppfaas asjad arenevad praegu piirkonnas äärmiselt kiiresti ja eks aeg näitab, milliseks kujuneb siis pärast nende autoritaarsete süsteemide kokkuvarisemist uus Lähis-Ida. meie äh, teadurid äh, ja teadlased oleme võib-olla alahinnanud äh, struktuurseid äh, liikumisi selles piirkonnas, me teadsime, et struktuurne kriis äh, oli ilmselge, kuid enamus meist äh, olid nõus selle nii-öelda ala, allahandliku araablase kontseptsiooniga ehk teisisõnu see, et see hirmul põhinev diktaatorlus takistab inimesi siis nende vastu astumast nüüd me oleme ka näinud viimastel kuudel, et äh, see hirmubarjäär on kokku varisenud ja see on mõneti tõesti äh, klišee. ja mulle tundub, et äh, enam ei olegi võimalust, et asjad pöörduksid tagasi nii, nagu nad olid varem. on toimunud tõeline murrang ja äh, Äh, autoritaarsete režiimide äh, müürides on nüüd selged lõhed tekkinud. kuid äh, pöörduksin siis nüüd konkreetsete riikide juurde ja räägiksin paari sõnaga ka laiemast araabia olukorrast mis puudutab Liibüat, kahjuks oleme me selle riigi puhul tunnistajateks praegu ummikseisuga. Liibüa äh, ilmselt äh, liigub äh, pikaleveninud konflikti suunas ja ei ole seal oodata mingisugust konkreetset läbimurret lähitulevikus. ei ole lihtsat viisi, kuidas sellest suluseisust välja tulla enamus meist ilmselt alahindasid Gaddafi klanni mm, ja kindral Gaddafi veendumust võimul püsida ja võidelda me oleme alahinnanud Liibüas seda, et Liibüa ühiskond on märksa lõhestunum, kui enamus meist lootis, et ta seda on. ja enamus meist äh, olid veendunud, et kindral Gaddafi on üks äh, koletu äh, mees ja arvasime nii-öelda grupi, grupist ja grupitundest Äh, kantuna seda, et äh, Gaddafi päevad on loetud. ma ei ütle, et Gaddafil oleks täna väga tugev äh, toetus, kuid tema toetusbaas on äärmiselt võimekas, kuigi piiratud. ja see võimekas toetajaskond hõlmab endas teatavaid kogukondi, revolutsionaarseid komisjone, nagu te teate, see režiim on võimul olnud nelikümmend aastat ja on öö, enamus sellest nii-öelda võimuladvikust korrumpeerunud. Gaddafi pojad olid erioperatsioonide juhid ja erinevate kogukondade juhid on samuti korrumpeerunud ja nii edasi. seega tegemist on äärmiselt öö, Mm, tugeva ja võimeka grupeeringuga, aga opositsioon on märksa võimetum, kui me oleksime arvanud, ega ei saa olla ka liiga kriitiline nende suhtes, sellepärast et tekkis ta ju alles kuus nädalat tagasi, aga tõsiasi on see, et opositsioon ei ole suutnud suutnud äh, praegu isegi ennast koondada tänu sellele, et koalitsioonijõud on viimastel nädalatel Gaddafi võimekust oluliselt rünnanud. ja see näitab seda, milline olukord täna Liibüas on. kui opositsioon ei ole suutnud kasu lõigata nendest edusammudest, mida koalitsioonijõud on saavutanud viimastel nädalal, siis ausalt öeldes kõhklen ma väga sügavalt sellest, kas kuidagi oleks üldse võimalik kuidagi see olukord Liibüas lahendada. minu isiklik kartus on, et mida pikemale see konflikt venib, seda sügavamale see konflikt läheb ja loomulikult täielik õudusunenägu oleks see, kui kujuneks sellest kodusõda. tulemuseks oleks see, et see riik variseb kokku, nii nagu on kokku varisenud Afganistan ja Somaalia. ma küll ei ütle, et me oleksime nüüd juba selles punktis, kuid mulle siiski tundub, et olukord Liibüas on äärmiselt keeruline, äärmiselt habras ja kindral Gaddafi ilmselt pildilt veel ei kao. aga, ja me teame ju temast nii mõndagi, me teame, et ta võitleb mitte ainult viimase kuulini, vaid tõesti viimase langeva meheni, ta on valmis võtma ise selle viimase kuuli ilmselt. ja sellepärast ma arvan, et Liibüas on praegu kõige olulisem poliitiliste jõudude toimimine. enamus meist küll tahaks loomulikult, et Liib-, et Gaddafi kaoks Liibüast, kuid Aafrika Liidule tuleb suuremat rolli anda ta, kuigi opositsioon on Aafrika Liidu algatuse tagasi lükanud. ma tahaksin, et Itaalia ja Saksamaa ja teised Araabia riigid ja Aafrika Liit mängiksid natukene suuremat rolli ja kaasaksid lojalistid. samuti sellepärast, et äh, ärgem unustagem seda, et mis iganes me arvame Gaddafist, kui minu analüüs on õige ja et Gaddafil tõesti on piiratud, kuid siiski väga võimekas äh, toetusgrupp, et isegi kui ta homme peaks langema, oleks homne, äh, ülehomne hommik veelgi keerulisem, tooks kaasa veel suurema segaduse ja seega on oluline, et Gaddafi poole, pooldajad oleksid samuti täna kaasatud kõikidesse protsessidesse, seda Liibüa nimel ja stabiilsuse nimel kogu selles maailma piirkonnas. nüüd aga paar sõna Jeemeni kohta. Na-, nagu te aru saate, ajalistel piirangutel võtan ma väga palju asju kokku ja lihtsustan. Jeemen minu meelest seisab täna väga selge öö, valiku ees, kas president Saleh astub tagasi või on äh, tulemuseks see, et Jeemenis äh, kujuneb olukord sarnaseks Liibüa olukorraga. kuid Jeemenis äh, oleks kodusõja põhk, puhkemine märksa ohtlikum kui, kui Liibüas täna. Jeemeni olukord on märksa ohtlikum, riik on märksa habra, hapramatel alustel, mitte ei ole seal ainult tegemist väga suurte mm, Äh, erinevustega ühiskonna sees, lõhed, äh, Al-Qaeda baasid äh, Kesk-Jeemenis, põhjakogukonnad ja tegelikult me ju teame seda, et Al-Qaeda baasid Jeemeni keskosas on võib-olla isegi jõulisemad kui Afganistanis ja see on heaks näiteks selle kohta, kui ohtlik olukord praegu on ja tõesti tundub, et president Saleh eh, ei ole praegu valmis tagasi astuma. aga mul on väga hea meel selle üle, et lõpuks on ka ameeriklased mõistnud seda, et president Saleh siiski peab eh, tagasi astuma. sest et eh, tema võimust kinnihoidmine võib olla selleks katalüsaatoriks, mis tekitab Jeemenis endas tõsise, tõsise siseriikliku konflikti põhjus, miks äh, olukord äh, on kujunenud täna äärmiselt ohtlikuks, on see, et relvajõud, nagu te teate, on samuti lõhestunud. president Salehi poja ja tema sugulaskonna poolt juhitud üksused ning eriüksused tema enda kogukonnast on äh, vastandunud siis ülejäänud relvajõududele ja me oleme näinud äh, Jeemenis äh, relvastatud kokkupõrkeid Saalehi gruppide ja sõjaväest lahku löönud gruppide vahel ja me oleme näinud väga tõsiseid suuri rünnakuid, rünnakuid näiteks laskemoonaladudele ja ausalt öeldes Al-Qaeda ilmselt praegu passib ja ootab õiget äh, momenti. ega see ei ole mul mingisugune ideoloogiline uudis, kui ma siin ütlen, et Al-Qaeda on parasiit, äh, mis toitub sotsiaalsetest ebakõladest ja kui Jeemenis peaks nüüd tekkima kodusõda või mitu kodusõda kollet, siis te võite ette kujutada, mida see tähendab, mitte ainult Jeemenile. Jeemenile, ärgem unustagem, on üks maailma kõige pikemaid piire äh, Saudi Araabiaga ja kõik kõige suuremad julgeolekuriskid äh, Saudi Araabia jaoks on just nimelt Jeemenist. ja loomulikult on seega ohustatud ka ülejäänud äh, piirkond, sellepärast et sellised kogukondlikud äh, lõhed võivad kujuneda ohtlikuks. president Saleh on neid lahkhelisid samuti ära kasutanud, ärgem unustagem, et omal ajal äh, härra Saaleh eh, just sellele rõhutaski, on vastandanud omavahel sunniite ja šiiite ja, ja, ja, ja me nüüd näeme, mis selle tulemuseks on. Jeemen, ma ütleksin, on tõesti üks kõige haavatavamaid riike täna ja olukord võib väga kiiresti oluliselt hullemaks muutuda, vaja on ainult ühte öö, eh, väikest sädet ja see, ja see asi plahvatab president Saleh ei ole kuulanud ära mõistlikke sõnu ei enda riigi seest ega ka välismaalt ei ole ta valmis rahumeelseks võimu üleandmiseks. nüüd aga Bahrein. väga suurt heameelt tekitas mulle tänane Euroopa Parlamendi presidendi sõnavõtt, see on väga otsekohene sõnavõtt ja äh, peegeldab väga selgelt seda, äh, millises olukorras Bahrein täna on. kuigi minu seisukoht on see, et Saudi Araabia ja äh, Ühendemiraadid, emiraadid on Bahreini, on, sel-, nendes on Bahrein keskmes küll ja kuninglik perekond on ilmselt esimese vooru võitnud, ei päädi asi sellega, ilmselt on tulemas ka lahingute teine ja kolmas voor ja kui probleemi ei lahendata ja mida ma mõtlen lahenduse alla, kui äh, kuninglik perekond ei kaasa opositsiooni, ei ole tulemas mitte mingisugust lõppu kriisi äh, Bahreinile. ajaloo iroonia on selles, et minu meelest äh, Bahreini opositsioon ei nõua midagi imelist, vaid nõuavad siiski täiesti mõistlikke asju, nõuavad seda, et nad kaasataks poliitilisse ja sotsiaalses, poliitilisele sotsiaalsele areenile, nad nõuavad enese tunnustamist, nad nõuavad oma osalust nii valitsuse tegevuses kui ka relvajõudude tegevuses, nõuavad põhiseaduslikke muutusi, mis äh, kujundaksid Bahreinist läbipaistvama ühiskonna ja läbipaistma valitsuse annaks neile kuid tänane reaalsus on aga selles, et selliseid arenguid ei ole näha, sellepärast et kõige konservatiivsemad äh, kuninglikus perekonnas on, on võidumeheks praegu ja, ja äh, reguleerivad asju ja mida ma kardan, nii nagu ka teised, on see, et äh, äärmuslikud jõud tõstavad riigis pead. praegu see kriis tegelikult nii-öelda keeb kaane all Äh, vaikselt äh, ja opositsioon on äh, alla surutud. kardame ka seda, et tekivad ühiskondlikud lõhed Bahreinis endas erinevate kogukondade vahel. opositsioonijõud on meile suurt muljet avaldanud sellega, et nad on tõesti olnud niivõrd ühtsed ja on üritanud alati peegeldada natukene mõistlikumat seisukohta kuid minu meelest lasub praegu meil tõsine oht, et erinevate kogukondade vahelised lõhed süvenevad ja kardetakse ka seda, et Iraanil on võib-olla nüüd natukene lihtsam sekkuda Bahreini kriisi, arvestades seda, et opositsioonijõud on niivõrd põranda alla surutud. olukord Bahreinis on kriitiline, kuivõrd oleme täna Euroopa Parlamendi kojas Äh, on kohane öelda, et äh, Euroopa peaks järjepidevaid sõnumeid välja saatma ja sellepärast ongi parlament Puusek, parlamendi pres-, parlamendi presidendi Puuseki sõnad niivõrd kohased, me ei saa rääkida ühte asja Liibüale ja teisalt äh, siis kuidagi häguselt rääkida olukorrast riigist. järjepidevus on kriitilise tähtsusega läänemaailmale me oleme jõudnud nii-öelda kriitilisse punkti, kus tuleb võimalusest kinni haarata tuleb näidata seda, et äh, läänemaailm hoolib sellest, mis toimub ja hoolib ajaloolisest õiglusest, hoolib sellest, mis toimub Bahreinis äh, ja on huvitatud sellest, et äh, õiged jõud pääseksid võimule. Saudi-Ameerika suhetes on tekkinud tõsine kriis viimase kolme kuu jooksul, mitte ainult tänu olukorrale, mis on kujunenud Bahreinis, vaid ka loomulikult tänu olukorrale Tuneesias ja Egiptuses Saudi Araabia nimelt äh, on täna seisukohal, et Ühendriigid ei ole oma äh, liitlasi toetanud, on neid su-, on vastupidi, neile noa selga löönud ja tunnevad, et praegu ei ole sellest kriisist mitte mingisugust äh, väljapääsu ilma tõsiste reformide läbiviimist piirkondades. Bahreini jaoks on probleem aga selles, et nende meelest ei ole Ühendriigid olnud nii kõnekad, kui nad oleksid võinud olla. ja Ühendriigid on öö, äh, tegelikult lasknud öö, äh, kuningakohal võita see esimene voor. Ühendriikide ja Saudi Araabia vahelised suhted, jääb mulje, paljudele on, on ameeriklaste jaoks olulisemad kui opositsiooniliikumise toetamine selles piirkonnas mina mina ise ei arva, et Saudi Araabia poolsaar oleks äh, täna nii haavatav kui Põhja-Aafrika, Saudi Araabia ei ole loomulikult immuunne selle demokraatliku viiruse ees, mis selles piirkonnas äh, levib. Nad ei ole immuunsed. kuigi võib-olla tõesti äh, nende vastupanuvõime on natukene tugevam kui teistes riikides me peaksime eh, kuningakojale mõtlema natukene teisest vaatevinklist, ega selle, ega loomulikult Saudi Araabia noorukite lootused ja ootused ei ole teistsugused kui Põhja-Aafrikas on noorte inimeste lootused. see jääb nii, just nimelt eh, Saudi Araabia eh, noorsugu paljud nende seast on olnud ka minu õpilased, olen olnud Ameerikas õpetajaks ülikoolides, nüüd professor Londonis ja ausalt öeldes nad on üsna sarnased Egiptuse, Jeemeni või Tuneesia tudengitele. Nad tahavad suuremat sõnaõigust valitsuses, nad tahavad äh, läbipaistvamat ühiskonda, neid äh, ärritab äh, korruptsioon nii nagu igal pool ning ei tohiks ka alahinnata uue meedia väljakujunemis- äh,, rolli, vabandust. valitsuse kontroll infovoogude üle on äh, sisuliselt kadunud, Saudi Araabia ühiskondadel on täna juurdepääs väga paljudele erinevatele infoallikatele ja see on kindlasti äh, kuningriigis äh, võimupositsioone muutnud ja nii nagu ka Bahreinis on ka Saudi Araabias väga palju neid inimesi, kes tunnevad ennast võõrandatuna ja tunnevad, et neid diskrimineeritakse, ma räägin umbes kahekümnest protsendist. ja sellepärast ongi Saudi Araabia poliitiline eliit sekkunud Bahreinis toimuvasse, sest nad kardavad, et igasugune kuni-, Bahreini kuningakoja allaandmine võiks äh, tuua kaasa äh, tõsiseid Äh, võnkumisi ka nende enda kuningriigi idaosas. ja minu seisukoht on ja võib-olla mul ei ole õigus, on see, et Saudi Araabia äh, eliit täna ei mõista, kui sügav see kriis on. Nad ei ole sellest aru saanud ja vaatamata tõsiasjale, et Ameerika äh, võimuladvik teab, kui sügav see kriis on, on nad siiski mänginud äh, Saudi Araabia kuningakoja kätesse, seda tänu nende suhetele ja nad on otsustanud, et praegu ei ole õige aeg Saudi Araabias astuda kuningriigi vastu, kuigi terve piirkond on põhimõtteliselt täna maavärina kont-, olukorras nii et mitte ainult Bahrein ei peaks meile, Bahreinis praegu toimuv ei peaks meile huvi pakkuma, vaid ka see, mis saab edasi teises ja kolmandas voorus ja ärgem võtkem äh, iseenesestmõistetavana olukorda Saudi Araabias, sellepärast et see demokraatlik viirus tõesti levib igale poole. Äh, oli vähe meie seas neid, kes arvavad, et see võib-olla jõuab ka Süüriasse, mina näiteks ei osanud küll ette kujutada, et kümned või sajad tuhanded äh, Süüria kodanikud äh, on valmis astuma tänavatel Süüria režiimi vastu. see on ainult näide sellest, millise murranguga me oleme täna silmitsi, räägib sellest hirmufaktorist, millest ma rääkisin varem. see on näiteks selle kohta, et, et midagi tõeliselt suurt on selles piirkonnas juhtumas. nagu ma aru saan, ma olen oma aja ära kulutanud ja ütlen kokkuleppe, kokkuvõtteks aga nüüd nii palju sellest, mida Euroopa Parlament ja Euroopa Liit võiksid teha. tahaksin rõhutada võib-olla ühte teiste paljude seas seda, et Lähis-Ida on institutsionaalses mõttes täielik tühermaa. Äh, eriti Iraan. institutsionaalses mõttes Euroopa Parlament ja Euroopa Liit äh, on tegelikult võimelised mängima väga suurt äh, rolli ja, ja saaksid neid aidata institutsioonide ülesehitamisel. kasutades ära neid uusi tärkavaid jõudusid selles piirkonnas, tehes seda mitmel tasandil, andeks, andes näiteks äh, stipendiume, seminarid, vahetustegevus, meedia, äh, kuidagi aidata kaasa sellele uuele äh, noorele jõule selles piirkonnas, et nad saaksid kuidagi grupeeruda ja kujuneda domineerivateks jõududeks äh, teiste domineerivate jõudude vastu, näiteks islamistid, äh, kus igas riigis on täna nemad kindlasti kõige paremini organiseerunud. Äh, ega ma nüüd ei ütle, et me peaksime muret tundma tavaliste moslemi liikumiste suhtes, aga Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peavad mängima keskset rolli ilmalike tsentristlike jõudude toetamisel, kes tahavad organiseeruda, grupeeruda ja sellega ma nüüd lõpetaksin. Eh, e suur tänu, härra Serkes, see ei olnud kindlasti mitte lihtne, sest tegemist on tõesti väga komplekssete teemavaldkondadega ja me saame aru, et väga raske oli kõne ajast kinni pidada täname selle, nende väga selgete ja täpsete märkuste eest ja tahaksin nüüd anda sõna kolleeg Niiblerile, kui tema soovib kommenteerida teie sõnu. Te saate ka hiljem siis arutelu kokku võtta, aga kui soovite kohe sõna saada, siis palun. suur tänu, härra esimees, ütleb proua Niibler, suur tänu, et ka mulle andsite sõna ja suur tänu ka teile, professor Kerges, ma arvan, et oli väga tähtis, et me saaksime kuulda teie isiklikku arvamust äh, olukorra kohta koha peal tahan teid südamest tänada, et te tõite ka nii palju erinevaid nüansse välja, te rääkisite Liibüast, analüüsisite olukorda seal, nagu ka Jeemenis, Bahreinis, Saudi Araabias. ma arvan, et see on väga tähtis, sellepärast et põhjused on äh, sarnased, aga olukord erinevates riikides on erinev ja ma arvan, et siin Euroopa Parlamendis ja siin välisasjade komisjonis toimuval arutelul on väga tähtis ka neid vahesid teha mul on kaks kommentaari. Te kutsusite meid üles, et Euroopa Parlament, mis esindab Euroopa Liitu, et me peaksime oma äh, ava-, arvamusavaldustes olema alati väga järjekindlad ja ma võin teile kinnitada, et meie oleme alati olnud nende poolel, kes võitlevad demokraatia, õigusriigi põhimõtete, põhimõtete ja inimõiguste eest. ja selles osas ei ole mitte midagi siiamaani muutunud. ja minul on ka väga hea meel selle meie parlamendi presidendi pressiavalduse üle ja rääkisin ka inimõiguste allkomisjoni juhi Heidi Haudalaga, me tegime ka ühise avalduse, kus me mõistsime hukka need rünnakud Bahreinis. ma arvan, et parlamendil ei saa ette heita, et me tegelikult ei tea, kelle poolel me oleksime. me tõesti oleme selgelt öelnud, keda me toetame ja kavatseme ka tulevikus selge sõnaga seda öelda viimasel kohtumisel, kus me koos olime, oli siin ka komisjoni esindaja härra Kopper, kes rääkis meile ka olukorrast kohapeal, sest ta on ise seal kohapeal käinud. me kuulsime väga palju kriitikanooli ka kolleegidelt, sellepärast et härra Kopper, kes selgitas olukorda ja ütles, et tegemist on väga tundliku olukorraga, aga Bahreiniga ütles ta meile ja nüüd ütlen lihtsalt Äh, nii nagu tema ütles, nimelt et tegemist on kodusõjaga ja et äh, kannatanuid on mõlemal poolel ja me tegelikult olime tookord väga-väga šokeeritud sellest avaldusest ja me ütlesime komisjonile, mis me sellisest avaldusest arvame, nii et tõesti, kui meil on probleeme siin oma sõnavõttude järjekindlusega, siis tegemist on sellise in-, institutsioonidevahise probleemiga, mitte aga sellega, et me ei teaks, kelle poolel me oleme. ja viimane märkus, äh, olen äh, delegatsiooni juht koostöös Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks loodud delegatsioonis ja me oleme tegelenud selle küsimusega ja umbes kolmveerand aastat tagasi käisime me Kuveidis ja meil oli võimalus tutvuda ka Kuveidi parlamendi tööga ja ma arvan, et äh, Kuveidi parlamendi pressisekretär on ka praegusel hetkel siin kohal ja me kuulsime ka temalt seda, mida teie ütlesite meile, et me peaksime toetama kodanikuühiskonda, me peaksime aitama luua selliseid äh, struktuure, millega oleks võimalik demokraatiat sisse viia sealses regioonis. meil olid väga edukad äh, arutelud Kuveidis, me näeme, et sealne parlamentaarne liikumine elab, meil oli võimalik erinevates aruteludes osaleda ja ma nägin, et äh, otsemandaadi parlamenti on saanud ka neli naisterahvast, nii et me näeme, et liikumist, äh, liikumisi positiivses suunas seal toimub ja ma arvan, et me peaksime selliseid liikumisi ka toetama. minu viimane märk, märkus ja küsimus teile, mõeldes nüüd Euroopa Liidule, Euroopa Parlamendile, te ütlesite, et mis teie arvates on tähtis ma tahaksin teie käest veel teada, et need äh, millist rolli peaksid mängima JCC riigid, nad on ju sarnased, äh, eriti mis puudutab äh, olukorda koha peal teame, et julgeolekujõud on saadetud Bahreini tahaksin teada, mida teie arvate nendest aruteludest, mida meie peame, kas me saaksime midagi veel ette võtta selleks, et stabiilsust seal aidata tagada. suur tänu! Grazie, president Niibler eh, per.... suur tänu, proua Niibler ja nüüd annan sõna neile, kes soovivad sõna saada. meil on aga väga vähe aega, seepärast palun, et te piirduksite kolme minutiga, härra Atkins. kolm minutit, palun. Here the three minutes as you call my name. Um, there's, uh, may I congratulate you on an amazing tour d'horizon in the uh, suur aitäh, tänan teid selle väga ülevaatliku sissejuhatuse eest, siin on mitmeid erinevaid märkusi, tooksin välja paar märkust, peame valima poole, aga me ei ole seda valinud, tundub, et me tahame valida kas stabiilsuse või demokraatia vahel Lähis-Idas on varem äh, stabiilsusega olnud probleeme, nüüd oleme jõudnud demokraatiani ja tahaksin teada, et kas teie saaksite võib-olla sellest murepunktist laiemalt rääkida? tahaksin teada, mida arvate veel ühest küsimusest, te mainisite Al-Qaidat. kui vaatame neid, ähm, nii-öelda seda ärkamist Lähis-Idas, siis Al-Qaeda, Hamas moslemi vennaskonda, nemad ei ole seal mänginud eriti soo-, suurt rolli. ja inimesed, kes ähm, juhivad revolutsioone, ei ole nende nii-öelda äh, äärmuslike islamistlike liikumiste mõju all, nii et mida te sellest arvate? ja viimaks rääkisite Euroopa Liidust ja institutsioonilisest abist. alati on süüdistatud Euroopa Liitu selles, et Euroopa Liit ainult maksab, aga ei mängi mingit tegelikku rolli. ja see viitab tagasi meie minu esimesele märkusele, kui ei ole praegustes tingimustes täiesti selge, millise poole me nii-öelda valime, siis võib-olla peaksime institutsioonilist abi pakkuma teistmoodi ja mitte pakkuma ainult Euroopa maksumaksja raha. tahaksin ka äh, kommentaari selle teema kohta. Eh, Atkins, la parole. suur tänu, härra Atkins ja nüüd kolleeg äh, Chrysler Dörfler, palun kolm minutit. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende suur tänu, härra esimees, jätkan sealt, kus härra Atkins lõpetas. nimelt on täiesti selge, et kui te ütlete, et institutsioonide ülesehitamine on väga tähtis, et Euroopa Liit võib aidata seda teha, sest me oleme väga paljudes riikides seda abi osutanud, aga tegemist on väga pikaajalise protsessiga. mina tahaksin teada, mida me saaksime lühiajaliselt teha sest ühelt poolt, nagu te ütlesite, me peame tõesti iga, iga riigiga eraldi tutvuma, aga selleks, et äh, nii-öelda ajud välja ei voolaks riikidest, et äh, kõrgharidusega inimesed, kes tõesti oleksid võimelised riiki looma ja demokraatlikke protsesse juhtima ja otsustusprotsesse juhtima, et nemad ka riiki jääksid. Te rääkisite Egiptusest, äh, aga mis teie nüüd arvate sellest nii-öelda tagasilöögist, kus sõjavägi on nüüd teistsugusel seisukohal kui ülejäänud rahvas ja siis nüüd Aafrika Liidu lepituskatsed. kui me vaatame seda komisjoni, mis kokku kutsuti, siis ma ei olnud küll veendunud, et selle tulemus Liibüas saaks olla väga edukas, sest Gaddafi ise ju tegelikult juhtis seda organisatsiooni veel natukene aega tagasi. tema suunas rahavoogasid, ta toetas seda süsteemi, nii et kuidas teie hindate nüüd seda Jakob Zuma suhtumist, kus ta ütles, et Benghazisse ta ei sõida sellepärast, et tal on ka äh, paremat teha. see tegelikult oli ju Benghazi inimestele nagu löök näkku ja Jakob Zuma ei oma koduriigis, Lõuna-Aafrika Vabariigis ega ka Liibüas äh, rahuprotsessile nüüd küll mingit teenet selle avaldusega ei teinud, suur tänu! suur tänu, härra Krassil-Dörfler ja nüüd saab sõna härra Fox, kolm minutit. Thank you, Mr Gerges, for a very uh... suur tänu, härra Gerges, selle väga huvitava avalduse eest ma tahaksin, et te kommenteeriksite äh, seda tõsiasja, et kas on oluline see, et Aafrika Liit äh, toetas äh, lennukeeli, keelutsooni kehtestamist ja millised on teie märkused Euroopa Liidu suutmatuse kohta ühtselt tegutseda, sellepärast et sõjalise sekkumise alase otsuse eestvedajateks olid Saksamaa ja äh, oli vabandust, Suurbritannia ja Prantsusmaa ja teised olid suhteliselt äh, tõrksad, kuigi Araabia Liit oli konkreetset sekkumist nõudnud. kas ja teie meelest ei äh, taaskinnita see seda tõsiasja, et ühtne välis- ja julgeolekupoliitika on täielik müüt ja et äh, tegelikult on välis- ja kaitsepoliitika siiski endiselt liikmesriikide ainupädevuses ja viimased sündmused on seda ainult rõhutanud ja mida see tähendab siis ülejäänud maailma jaoks, Araabia maailma jaoks nende suhetes Euroopa Liiduga, kas nad, arvestades seda, mis viimase kuue nädala jooksul on toimunud, ei ütle pigem, et me räägiksime siiski asjad läbi liikmesriikidega? kui Euroopa Liit ei suuda ühtselt tegutseda, isegi siis, kui Araabia Liit on, ei ole see mitte näitajaks selleks, kui lõhestunud Euroopa Liit on ja et tegelikult äh, liikmesriigid, äh, rääkides ühtsest välis- ja julgeolekupoliitikast, äh, määrivad ainult mettmokale. aga nüüd veel Jeemen. kas on midagi positiivset, mida Euroopa Liit võiks konkreetselt teha selleks, et pidurdada selle riigi kaosesse vajumist või oleme me lihtsalt kõrvaltvaatajad? suur tänu, härra Foxi, järgmisena saab sõna proua Jäädenmägi, kellel on kolm minutit. Thanks, Mr Chairman uh.... suur tänu, härra esimees, mina tahaksin rääkida relvamüügist ja relvaembargost. Te ütlesite, et me ei peaks alahindama kindral Gaddafit ja ma olen sellega täiesti nõus, ta on kindlasti väga tugeval positsioonil äh, sest et tema, teda toetavad väga suured jõud, sest et liikmesriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid on müünud pikkade aastate jooksul relvi Gaddafile. ja Prantsuse eksperdid, kes käisid sel aastal äh, Liibüas, andsid ka sealsetele relvajõududele nõu ja nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik ütlevad, et tuleb lõpetada relvade kasutamine, aga ise nad ju neid relvu sinna, neid relvi sinna müüvad. ühesõnaga, Euroopa Liit peaks lõpetama relvamüügi nendesse riikidesse ja mida te arvate üldse relvaembargost? veel üks küsimus tahaksin kuulda rohkem Liibüa ajaloo kohta, ma ei tea, kas see on tõsi, aga ma olen asjast nii aru saanud, et koloniaalajastul ei olnud seal mitte ainult üks võim, vaid mitu ja ka see mõjutab praegust olukorda Liibüas nimelt äh, sellest tulenevalt ongi hetkel olukord Liibüas nii, et osad toetavad Gaddafid ja teised jälle, jälle mitte. nii et äh, siin ei äh, tule need mõjud mitte ainult praegusest olukorrast, vaid ka ajalooliselt. aitäh. suur aitäh, nüüd on sõna härra Arlakil, kolmeks minutiks palun. suur aitäh lugupeetud härra professor, õnnitlen teid väga äh, suure selguse ja sügavuti minemise eest. piirduksin ühesõnaga, mul on nelikümmend kaks eri küsimust, aga piirduksin esimese viiega. esiteks, milline võib olla demokratiseerumisprotsess Araabia Ühendemiraadis ning äh, ka teistes äh, piirkonna riikides, äh, kas liigutakse pigem konstitutsionaalse monarhia suunas, kas valitakse mittevägivaldne konflikt? tahtsin teisena rääkida relvastusest Pärsia lahe piirkonnas, aga kolleeg just seda mainis. me teame, et tegemist on maailma kõige relvastatuma piirkonnaga, Lähis-Ida eriti, aga Pärsia lahe piirkonnas moodustab relvastus lausa viiskümmend protsenti kogu relvastusväärtusest maailmas kuidas pikemas perspektiivis vähendada Äh, nende riikide kulutusi relvastusele, mõningates riikides seal see, need kulutused ulatuvad lausa kaheksa protsendini riigieelarvest. kas see võiks positiivselt mõjutada piirkonna olukorda ja kuidas see mõjutaks relvamüüjaid, eriti Ameerika Ühendriike ja Ühendkuningriigi, äh, mis on ju kaks kõige olulisemat relvamüüjat selles piirkonnas? Need, sellised ähm, kaitse-eelarved on põhjendatud, neid, seda põhjendatakse Iraani ohuga ja sellega siis õigustatakse seda, miks kulutatakse nii palju raha äh, relvastusele Pärsia lahe piirkonnas. mida teie sellest arvate, kas Iraan kujutab endast tõesti nii suurt ohtu? edasi Saudi Araabiast äh, loomulikult äh, nafta äh, Äh, küsimus, nad müüvad ju naftat nii meile kui ka ameeriklastele, aga tundub, et äh, hiljuti on äh, nemad oma ostjaid nii-öelda mitmekesistanud, nad ei müü enam naftat ainult Ameerika Ühendriikidele ja kas see võib mõjutada ka tulevikku ühesõnaga, mis saab siis, kui seal piirkonnas läheb protsess nii, nagu meie soovime, ehk siis demokratiseerumise suunas? ja viimaks äh, islami äärmuslus ja sellest äh, tulenev oht. islami terrorism, terrorism, aga nii-öelda ka mm, islami oht on tegelikult Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida sündmuste kõige suuremaks ohvriks, sest et nad on jäänud äh, lihtsalt pealtvaatajateks see on loomulikult väga üllatav ja väga oluline. E, erinevad inimesed, näiteks ka akadeemikud ja eksperdid, tundub, et on valinud e, vale suuna, ühesõnaga, millise uue ohu nad siis nüüd välja mõtlevad, aitäh! suur tänu härra Arlakile, nüüd on sõna härra e, Meieril, palun, kolm minutit. suur tänu, härra esimees härra professor, te ütlesite oma sõnavõtu alguses, et kui te ütlesite, et me alahindasime Araabia riikide olukorra kiireloomulisust tegelikult me seda ei alahinnanud, me lihtsalt tegelesime millegi muuga, Euroopa Liit tegeleb täiesti teiste asjadega, nagu ka praegu. Euroopa Liidu peamiseks mureks on äh, vabad kaubandussuhted ja inimõigused on täiesti kõrvalise tähtsusega. härra Kuuber, kes on äh, Euroopa Liidu eriesindaja Bahreinis, on jäänud äh, väga sellisele kaugenevale seisukohale, samal päeval aga avaldati ju ka Genfis äh, Bahreini ühest haiglast äh, kadunuks jäänud inimeste nimekiri. Euroopa Liit äh, ei oska üldse midagi ette ära arvata, aga midagi ei tee. me ei peaks siin rääkima mingitest diplomaatilistest seisukohtadest me ei saa siin pidada sellist kahel erineval põhimõttel äh, tuginevat äh, dialoogi, on riike, kellest me ei sõltu, sest et nemad naftat ei tooda, on teised riigid, kes seda toodavad, võtame näiteks Saudi Araabia tegemist on ühe kõige julmema autoritaarse režiimiga maailmas üleüldse. see dünastia, kes seal võimul on, rakendab kehalisi karistusi, mille on hukka mõistnud ÜRO, sellega tegeletakse edasi, naisi koheldakse äh, niimoodi, et on lausa eripolitseiüksus, kes tegeleb ainult äh, naistega ja, ja äh, järgib seda, kas naised järgivad ähm, äh, islami usu põhimõtteid, ta ei tohi isegi ühistranspordis käia ilma äh, meheta. nii et mis seisukohad meil siis siin on? mis seisukohad meil on inimõiguste osas? ei ole meil siin mingeid seisukohti. ja miks? sellepärast, et me sõltume nende naftast selline lähenemine ei ole küll kuidagi jätkusuutlik. mida siis Bahrein või Araabia poolsaare riigid üldse hakkavad arvama Euroopa Liidust? loomulikult äh, Euroopa Liit äh, räägib edasi vabakaubanduslepingutest, sellepärast et me sõltume nende riikide naftavarudest. hetkel Hispaania, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid kaklevad sellepärast, et kes nüüd saab müüa Saudi Araabiale äh, tanke. see on täiesti uskumatu, kujutage nüüd ette, et me müüksime praegu tanke Gaddafile, aga miks siis äh, Saudi Araabiale ja mitte Gaddafile? suur aitäh, nüüd lõpetuseks on sõna äh, Merci beaucoup, monsieur professeur proua Dessarnes. suur tänu, härra professor, tahaksin teie arvamusi paaris küsimuses. esiteks sisuliselt, kas teie arvates rahvusvaheline üldsus peaks ümber vaatama selle äh, sekkumispõhimõtte, mida saab kasutada selleks, et äh, tsiviilelanikke kaitsta, millal sellist põhimõtet on õigus kasi-, äh, õigus kasutada, millisel juhul on see elutähtis kindlasti järgmiste kuude, aastate jooksul kujuneb see väga oluliseks. Te rääkisite Saudi Araabia noortest, kel on samasugused püüdlused ja soovid äh, vabadusele kui teistes riikides. Te ei rääkinud aga naistest. Äh, kas teil on infot selle kohta, et on naisi, kes on nii-öelda jutumärkides võib-olla üles tõusnud äh, sealsete reeglite vastu, nii et kas teil on mingit lisainfot? teine küsimus Süüria kohta mind šokeerib äh, Süüria presidendi äh, suhtumine, ta on äh, jäänud, jätnud mulje, et ta ei tea üldse, mis toimub, kas ta on tõesti oma isa vääriline järglane, kas ta on täiesti suletud välismaailmale või kas teil on tunne, et tegelikult see on kõik juba selle tulemus, mis toimus siis, kui võimul oli praeguse presidendi isa ühesõnaga, Süüria president üleüldse ei kuula oma rahvast, mida teie sellest arvate, ja kolmandaks, eh, millist rolli võiks mängida Türgi praegu ja ka tulevikus Araabia maade suhtes? suur aitäh! kaheksa sõnavõtjat oli ja professoril on nüüd kakskümmend minutit selleks, et kõigile vastata mikrofon professorile, palun. Um, we... jõudsin öelda ainult nii palju, et suurepärased küsimused. Äh, kahju on mul ainult sellest, et mul pole tervet tundi selleks, et vastata teie, vastata teie kriitilistele küsimustele, kuid alustagem algusest. esimene küsimus. viimase kuuekümne, seitsmekümne aasta jooksul on äh, valik olnud väga selge, stabiilsus või kõik muu. ja mulle tundub, et äh, läänemaailm, eriti alates viiekümnendatest aastatest, pean siin silmas Euroopat ja Ühendriike, kuid eriti Ühendriike pärast äh, külma sõja puhkemist otsustati stabiilsuse kasuks. see tähendas seda, et inimõigused ja õigusriik toodi ohvriks stabiilsuse altaril, mida väga kitsalt defineeriti. räägitakse nimelt stabiilsusest naftavarudes, nagu te teate, me oleme kõik sõltuvuses naftast, see ei ole mitte ainult õnnetuseks Lähis-Idale, vaid ka needuseks äh, lääne süsteemidele ja see ei ole toonud kaasa mitte ainult autoritaarseid režiime äh, naftatootmispiirkondades, vaid on oluliselt ots-, mõjutanud ka seda, kuidas läänemaailm sellesse kõigesse on suhtunud. Lähis-Ida diktaatorid ja autokraadid viimase kuuekümne aasta jooksul üritasid ära kasutada ja manipuleerida seda väga teravat valikut, kas meie või äh, islami äärmuslased ja lääne äh, maailmale, siis äh, räägiti seda, et äh, meie asemel võite te valida siis teise valikuvariandi, mis on Al-Qaeda ja teised islami äärmuslased ja viimase nelja kuu Araabia ülestõusudest on välja tulnud aga selgelt see, et valik ei seisne sugugi diktaatorite ja autokraatide ja siis äärmuslaste vahel valimises, vaid on ka kolmas valikuvariant, nimelt Lähis-Ida ühiskonnad on tsentriste, on inimõiguste eest võitlejaid, on demokraate, on kodanikuühiskond. mäletage, me oleme rääkinud äh, Araabiast ainult äh, väga lihtsas dominantses paradigmas, äh, mis viimase kuuekümne aasta jooksul kõiki meie analüüse on domineerinud ja mul, minu meelest on teil täiesti õigus, kui te ütlete, kõige suurem kaotaja kogu selles asjas on Al-Qaeda. ja Al-Qaeda ideoloogia on saanud tõsise löögi. mis on seni olnud Al-Qaeda ideoloogia? nimelt, et poliitika ei toimi vägivald ja terrorism on ainsad tõhusad hoovad, kuidas muutusi kaasa tuua. ja väidetakse, et läänemaailm on see, kes ei luba muutustel esile kerkida selles piirkonnas. miljonid ja miljonid inimesed, tõesti miljonid inimesed piirkonnas on väga selgelt seisukoha võtnud, poliitika mängib rolli, kodanikuühiskond mängib rolli, suured rahva hulgad on rääkinud mitte ainult äh, toidukorvist äh, ja majandusest, vaid ka sellest, et nad tahavad läbipaistvat valitsust, nad tahavad olla uhkelt osalised oma ühiskondades ja see tähendab seda, et me peaksime oma dominantse paradigma siiski üle vaatama, eriti äh, moslemi Lähis-Idas, me ei räägi siin ainult siis valikust enam moslemi äärmuslaste ja diktaatorite vahel ja mõlemad osapooled on selle nüüd selgeks saanud. see aga ei tähenda seda, et islamistid ei ole väga oluline os-, tegur selles võrrandis. Äh, Islamistlikke liikumisi on väga palju, on moder-, äh, mod-, on äh, mõõdukaid tsentristlikke liikumisi ja on äärmuslasi ja ilmselt moslemi vennaskonna tüüpi liikumised ilmselt hakkavad mängima dominantset rolli selles äh, piirkonnas, mitte sellepärast, et nad oleks kõige jõulisemad, vaid sellepärast, et nad on kõige paremini organiseerunud. võtke näiteks Egiptuse näide, kui septembris toimuvad tõesti valimised, siis on tulemus selge see, et äh, islamiliikumised saavad Egiptuses umbes kakskümmend, kolmkümmend protsenti häältest, Tuneesias samamoodi kuid müü-, kuid müü-, ükski teine liikumine sellist äh, häälte hulka endale ei saa, kuna nad ei ole piisavalt organiseeritud ja siit ma jõuangi selleni, mida Euroopa Parlament ja Euroopa Liit saaksid ära teha. me peame aitama ja mina üksinda ei räägi seda, seda on rääkinud kõik need miljonid inimesed, kes sellele liikumisele on oma hääle andnud, organiseeruda, erakondi luua, mobiliseerida liikmeid, meedias saada koht, valimiskampaaniad, nii edasi, seminarid ja nii edasi, me ei räägi siin mitte ainult lühipikas perspektiivis. Äh, nad ei ole küll täiesti võimetud, aga neil on abi vaja viimase neljakümne viie aasta jooksul on äh, need riigid elanud diktaatorluse all, äh, kodanikuühiskond kui selline äh, ei eksisteerinud ja ei ole neid institutsioone, mida tegelikult oleks ju suhteliselt lihtne üles ehitada ja seda tuleb siis nii lühikeses perspektiivis, aga, aga pikemas perspektiivis teha ma ei hakka siin kasutama mingisugust hirmutamistaktikat, moslemi vennaskond mind pelgama ei pane, nad ei ole dominantne liikumine selles ühiskonnas, nad ei saa seda teha, sest nad enamust ei esinda. ma ütleksin et, et seitsekümmend protsenti Egiptuse, Tuneesia, Jeemeni, Liibüa äh, inimestest on siiski suhteliselt tsentristli, suhteliselt tsentristid oma seisukohtades ja mõõdukad nagu me viimastel rahvahääletustel oleme ka näinud Egiptuses, e, islamiliikumistel on organisatoorne mehhanism olemas e, selleks, et hääli koguda ja nende häältel on suurem kaal. see on selge. kuid siiski seitsekümmend, e, seda sellepärast et, et seitsekümmend protsenti islamiliikumise liikmetest läksid valimiskastide juurde, aga ainult kakskümmend protsenti mõõdukatest põhiseadusalane reform, mis Egiptuses tõusis, on, on muster edaspidiseks, mis ilmselt hakkab toimuma. ei, Al-Qaeda ei mängi kriitilist rolli, vaid on hoopis kõige suurem lüüasaaja ja islamismi liikumised ei ole dominantsed. aga nüüd äh, relvade küsimus äh, ja mitte ainult relvamüük Gaddafile mina räägin siin ameeriklasena, olen ameeriklane, kuigi töötan Londonis ja London School of Economicsis, aga äh, riigisekretär käis äh, hiljuti Saudi Araabias äh, ja kinnitas neile, et nad on pühendunud riigikaitsele ja riigisekretäri üks peanõunikest sai küsimusi enne seda küsimuse, et kas te kavatsete rääkida ka siseolukorrast kas Bahreinis või Saudi Araabias endas ja ma tsiteerin, ta ütles ei, me ei kavatse rääkida ei siseolukorrast äh, Saudi Araabias ega ka Bahreinis. sellepärast, et meie eesmärgiks on äh, paigata suhteid oma peamise liitlasega. Robert Gates äh, tahtis ühesõnaga Saudi Araabia kuningriigile maha müüa raketikilbi kuuskümmend, kuuekümne miljoni suurune, kuuekümne miljardi suurune relvatehing allkirjastati Saudi Araabiaga alles paar aastat, paar nädalat tagasi. Nad tahavad müüa neile rakette, eh, mida Araabia Ühendemiraadid olid juba ostnud. nii et räägiti ohust Iraani poolt sellel kohtumisel Iraani, Iraani poolt kehastatav oht on, on praegu nende jaoks märksa tõhtsam, ma ei, tähtsam, ma ei poleemitse siin, vaid see annab teile aimu võib-olla nendest prioriteetidest. relvamüük on ju äh, tohutu äh, masinavärk, see on, see on suur, suured tehingud. ja ameeriklastel on võimalus praegu Saudi Araabiale äh, Äh, müüa maha äh, rakette. Äh, tänane reaalsus küll on selles, et et paljude inimeste jaoks Saudi Araabias peamine oht on kuningriik ise, mitte Iraan. Iraan pole mitte kunagi rünnanud Saudi Araabiat, Saddam Hussein oli see, kes neid ründas Pärsia lahe sõjas nii et Iraani oht, ma ei taha küll seda alahinnata, äh, oleks aega sellest, siis ma räägiksin pikemalt, aga Iraan on tegelikult palju haavatavam demokraatia viirusele ise, kui, kui on ohuks teistele. Te teate, mis toimus pärast Mubaraki kukkumist? tuhanded iraanlased olid tänaval. Äh, Iraani kodanikuühiskond on väga tugev, ta on üks kõige haritumaid kodanikuühiskondi üldse selles piirkonnas. ja, ja seda peaks Euroopa toetama. paar päeva tagasi Robert Gates, riigisekretär, kui ta käis Bahreinis ja kui küsiti Iraani sekkumise kohta, Bahreinis ütles ta, et ei, Iraan ei sekku, aga kui poliitilisi reforme läbi ei viida, siis Iraan ilmselt tegutseks, jah, see on õige Äh, visiidi mõtteks ei olnud sugugi aga Iraani rolli äh, kuidagi äh, esile toomine selles konfliktis, vaid näidatakse seda, kuidas praegu prioriteedid muutuvad ja Ameerika huvidele muidugi läheb see asi vastu, sest et Ameerika luureorganid ja, ja välisteenistused arvavad alati, et nendel on õigus. kõik see, mis on välja tulnud Wikileaksi skandaaliga, näitab seda, et Iraanil ei ole absoluutselt mitte mingisugust pistmist sellega, mis regioonis praegu toimub Bahreinis või Jeemenis. loomulikult Iraan tahaks oma rolli mängida, selles ei ole üldse küsimustki, aga Iraan täna üritab siiski vee peale jääda, eh, kaitsta iseenda režiimi selle nakkuse eest. ei usu ma seda, et eh, mingisuguseid põhiseaduslikke muutusi äh, oleks äh, loota äh, praegu, et Pärsia lahe piirkonnas, et absoluutsetest monarhiatest kujuneksid konstitutsionaalsed monarhiad, tegelikkus on see, et äh, Saudi Araabia on olnud suhteliselt edukas opositsiooni vastu astudes, ma ei taha Saudi Araabiat mitte kuidagi praegu siin materdada, aga ütlen äh, Äh, otse välja, et nemad on juhi, juhtimas praegu revolutsiooni, kontrarevolutsiooni liikumist ja on sekkunud äh, Bahreinis ä-, äh, ä-, väga äh, konkreetselt. Süüria ja Saudi Araabia suhted on olnud viimasel ajal väga pingelised pärast Hariri mõrva eriti kui Süraarias äh, plahvatasid meeleavaldused, siis äh, Saudi Araabia kuningas helistas riigi peale ja ütles, et äh, et nad on valmis neid toetama. Saudi Araabia jälgib äärmiselt suure huviga seda, mis selles piirkonnas toimub ja teab seda, et sellest kõigest sõltub nende enda ellujäämine kuigi ma tõesti arvan, et Saudi Araabia huvides oleks pigem olla proaktiivne ja toetada poliitilisi reforme, üles ehitada kodanikuühiskond. Nende huvides oleks võib-olla natukene ennetada igasuguseid äh, erilisi võnkeid, sellepärast et see tänane torm on juba piisavalt äh, suur äh, selleks, et Saudi Araabia immuunsüsteemist läbi tungida aga tõesti nemad arvavad, et see, mis praegu nende revolutsiooniga toimub, tabab otse Saudi Araabia äh, režiimi tasakaalu südamesse. ja sellepärast ongi olnud võib-olla natukene ameeriklaste ja Saudi Araabia vahelised suhted natukene äh, pingelised ja ameeriklased on otsustanud, et selle, see suhe on olulisem kui kõik need poliitilised reformid Bahreinis või kusagil mujal. ja nüüd ajalugu, te küsisite mul ajaloo kohta ja, ja Liibüa kohta ja seda, et kas Liibüa on pigem selline kunstlik äh, kokku pandud äh, riik. nagu te teate, kogu see Lähis-Ida piirkond on ju tegelikult laest võetud äh, me võime rääkida Liibanonist ja, ja eh, läänekaldast ja, ja Süüriast ja, ja nii edasi. mäletate veel, et Iraagi kriisi alguses ameeriklased on hakanud rää-, rääkisid Iraagi lahkulöömisest kolmeks riigiks mina akadeemikuna ning Lähis-Ida poliitika eksperdina tahaksin teile täna küll rõhutada üht see, mis toimub selles piirkonnas, on esimene üritus Araabia rahva poolt ise oma tuleviku eest otsustada, tegemist on enesekehtestamisega. Araabia maailm viissada aastat oli Ottomani impeeriumi äh, haardes. pärast äh, Ottomani impeeriumi kokkuvarisemist tulid äh, kolonisaatorid ja pärast seda Eh, endised koloniaalriigid, Gaddafi ja Mubarak ja nii edasi, on ju kõik eh, need nii-öelda eh, postkolonialistlikud ratsanikud, kes on riigi enda kätesse haaranud ja nüüd esimest korda ajaloos miljonid inimesed on öelnud, et me tahame ise otsustada oma asjade üle. ei räägita enam lääne imperialismist, ei põletata Ameerika või isegi Iisraeli lippe, inimesed räägivad väga lihtsatest asjadest, räägivad töökohtadest, äh, äh, räägivad äh, toimetulemisest ja see on, see on täiesti erinev sellest, mis on toimunud varem ja ma võrdlen seda kõike nii, nagu ma olen võrrelnud ka varem Berliini, Berliini müüri kokkuvarisemisega. Araabia maailmale on see sarnane moment me näeme ja see on muidugi liialdus, lõhede tekkimist müüris, aga vähemalt autoritaarsete müüride kokkuvarisemist hakkame me nüüd nägema. ja tegemist on ajaloolise revolutsioona-, revu-, äh, revolutsioonilise hetkega. tegemist on sotsiaalsete revolutsioonidega, revolutsioonid sellepärast, et inimesed ei räägi mitte süsteemi nii-öelda timmimisest või muutmisest, vaid kogu uue süsteemi ülesehitamisest. Süüria väga hea näide selle kohta, sellepärast et see, mis Süürias täna toimub, on väga näitlik selle kohta, mis tegelikult toimub. äärmiselt äh, rõhuv režiim, ja inimesed lihtsalt on selle vastu astunud, teades väga hästi, millised võivad olla tagajärjed. Need tagajärjed on olnud ka näha. aga see, et inimesed on selle vastu astunud, on tõestuseks selleks, kui tugev ja jõuline see torm on, mis praegu öö, selles riigis levib. ja siit jõuan järgmise küsimuse juurde. kogu see nii-öelda liberaalne interventsionism nagu te teate, pärast külma sõda liberaalse sekkumise eh, kontseptsioon kujunes väga populaarseks ja eriti Ameerikas, eh, eriti uuskonservatiivide seas ja kogu see uus paradigma, liberaalsed sekkumised, sak-, sattus aga Iraagi sõja tõttu tõsise löögi alla ja, ja, ja seda õõnestati ja see tõi kaasa liberaalsete sekkumiste täieliku taandumise. mina isiklikult siiski arvan, et Liibüa puhul rahvusvahelisel üldsusel ei olnud valikut. sellepärast, et muidu oleks Benghazis järgnenud veresaun kuid ma tõesti arvan, et äh, kui nüüd äh, see rahvusvahelise, mm, rahvusvaheliste jõudude sekkumine peaks minema suuremaks ja süveneks, siis ilmselt äh, oleks samuti negatiivne. ma mõistan, mida opositsioon nõuab, ma mõistan, et nad nõuavad suuremat sekkumist läänemaailma poolt, kuid mind šokeerib siiski see, et et opositsiooni sõjaline juht äh, on kritiseerinud NATO-t sellest, et nad ei pommita piisavalt palju, nad tahavad, et äh, NATO siis pommitaks neile tee ette valmis, äh, kuid ähm, siiski rahvusvaheline üldsus peaks sellest hoiduma. mina tahaksin, et kujuks väl-, kujuneks välja äh, natukene konkreetsem arusaam sellest, millised on sekkumise piirangud, mida tähendab sekkumine humanitaarkaalutlustel, milline on juriidiliselt õige sekkumine, mida toetab äh, ÜRO, need kontuurid tuleb väga selgesti paika panna. sellepärast, et üks või teine liider võib vastasel juhul hakata segadust ära kasutama ja sellepärast olen ma Süüria pärast mures, sellepärast et mulle tundub, et äh, läänemaailma poolt juhitud allianss äh, äh, satub järjest suurematesse raskustesse. probleem on selles, et see konkreetne sekkumine nähti ette tsiviilisikute kaitsmiseks, mitte võimupositsioonide ümberjagamiseks. loomulikult me kõik tahame, et Gaddafi pildid kaoks, selles ei ole küsimus, aga see ei ole sugugi selle sekkumise mandaat nii valulik, kui see meie jaoks ei ole, tuleb siiski austada seda, mis on kirjas rahvusvahelises õiguses. sest vastasel juhul jääme me kõik kogu selles loos kaotajateks. Jeemen, ma arvan, et me tahaks, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament annaksid hääle lahe riikide koostöönõukogule ja ka USA-le selleks, et Saleh lahkuks, ei ole mitte mingit teist äh, võimalust kui see, et Saleh lihtsalt lahkub Jeemenist. Jeemen läheb lihtsalt lõhki, kui Saleh sinna jääb. ei ole mitte mingit teist võimalust ja ma arvan, et Euroopa Liit ja Europarlament äh, oleksid ka huvitatud sellest, et Jeemeni rahvas saab ise oma asjade üle otsustada ma arvan, et mu aeg on otsas. jah, tõesti, nii lühikese aja jooksul rääkisite nii paljust, ütleb härra esimees. võib-olla soovib ka proua Niibler lõpetuseks arutelu kokku võtta, kui soovite muidugi. ei, siis suur tänu, suur tänu teie sõnavõtu eest, suur tänu, professor Kerges nendele väga ammendava ülevaate eest. ja jah, teie avaldused olid ka provotseerivad nii mõneski mõttes. meie kohtume homme hommikul kell üheksa ja jätkame siis Välisasjade Komisjoni koosolekuga